Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει... Kallid kolleegid, istung on nüüd avatud. Esimene päevapunkt täna hommikul on Elisabetta Gardini raport Euroopa reageerimine katastroofidele kodanikukaitse ja humanitaarabi roll. alustame tänast arutelu raportöörist, proua Kardini, teil on neli minutit kõneaega. suur tänu, proua president. tere hommikust äh,